täiskogu istungiga, palun võtke istet. eilse istungjärgu protokolli peaksite olema saanud kätte, kui kommentaare ei ole, siis saame selle protokolli heaks kiita. nüüd läheme edasi päevakorraga peale komisjoni avaldust kestlik investeerimiskava, õiglase ülemineku fond ja sotsiaalse Euroopa tegevuskava tahaksin teile meenutada, et selleks, et sõnu, sõna võtta, et sinist kaart, sinise kaardi protseduuri kasutada, siis te võite hääletada kas traditsiooniliselt või elektroonilise hääletuse kaudu. juhiseid saate vahetult saali ukse juures. ja nüüd komisjoni asepresident Franz Timmermans võtab sõna, palun. suur tänu, proua esimees lugupeetud parlamendiliikmed, möödunud kuul kümme päeva peale ametisse astumist oli komisjon parlamendis selleks, et tutvustada Euroopa Green Deali. see on vastus miljonite kodanike palvele, et Euroopa oleks esimene kliimaneutraalne plokk aastaks kaks tuhat viiskümmend. neli nädalat hiljem oleme me taas siin. meil on finantspakett, millega seda eesmärki ka toetada Euroopa Green Deali äh, investeerimisplaan koos kõigi võimalistega, õiglase ülemineku võimalused, mis on meie lubadus solidaarsuse ja õigluse nimel, kes teevad selle reisi koos meiega. me rääki-, Paldis rääkis äh, kestlikust investeerimiskavast. mis me siin teeme, on sõnum siliitsia söö äh, kaevandikele, turba kaevata, äh, kaevandajatele, äh, Balti riikidele, Austriale ja teistele. me teame, et teie tee kliimaneutraalsuse juurde on raskem. me teame, et tule, tuleviku, puhtama tuleviku perspektiiv on hea, kuid tänasel päeval siiski hirmutav. see õiglase ülemineku fond üks miljard eurot on lubadus, mida Euroopa Liit äh, annab, et tõestada, me oleme teie kõrval seal. meil on kolm sammast välja pakutud, kõigepealt seitse koma viis miljardit uut Euroopa raha, lisaks sellele, mida komisjon välja pakkus äh, tulevase Euroopa Liidu eelarve jaoks meie õiglase ülemineku fondi puhul. see peaks genereerima kolmkümmend kuni nelikümmend miljardit investeeringutes äh, et töölised õpiksid uusi oskusi tuleviku töökohtade jaoks, toetada ettevõtteid, mis annaksid uusi tööhõivevõimalusi, investeeringuid puhtasse energiasse ning äh, seadmete uuendamine selleks, et valmistada ette pinnas uuteks äh, tegevusteks. Äh, spetsiifiliste tegevuste finantseerimine, eriti mis puudutab õiglast üleminekut. see mobiliseerib erafonde, kuni neljakümne viie miljardi euro ulatuses, selleks, et jätkusuutlikud ettevõtted saaksid asendada saastavaid ning rakendaksid uusi oskusi. kui me räägime kliimaneutraalsusest, siis aitame investeeringuid, investeeringutega uusi tehnoloogiaid leida ning toetada äh, töökohtade loomist. Euroopa Investeerimispank äh,, pank töötab roheliste projektide finantseerimise kallal koos omavalitsuste ja regionaalsete asutustega. piisavalt odavad laenud võimaldavad renoveerida küttesüsteeme ka kõige vaesematel inimestel, et nende kodu oleks talvel soe. kõige enam mõjutatud piirkonnad otsivad abi ja häid mõtteid, niisiis kõik regionaalsed mõtted tuuakse kokku meie õiglase ülemineku platvormis tänasene ettepanek on kiireloomuline, parlament teab seda. see on auto intellektuaales, teie tulite selle ideega välja, et meil oleks õiglase ülemineku fond. me eeldame ka, et nõukogu toetab seda äh, järgmise seitsme aasta eelarves ning loodame, et see võetakse kiiresti kasutusele, me toetame äh, liikmesmaid, kes raha vajavad meie praktilist toetust ning töötame komisjoniga koos konkreetsete muudatuste plaanide kallal. see saab olema ühise, äh, ühistöö äh, Euroopa institutsioonide, kohalike äh, omavalitsuste, ettevõtete ja teistega. see on kohalik peab olema piisavalt kohalik, et kodanikud seda toetaksid. me teame, et see sada miljardit eurot on algus. õiglus läheb palju kaugemale kui see fond kliimamuudatus ja sotsiaalne ähm, vundament, roheline energia, puhtad töökohad, puhtad, puhas vesi on homse päeva teemad. kõik, eriti kõige haavatavamad, peaksid sellest muudatusest kasu saama. õiglus on kõikide meie ettepanekute aluseks Green Deali puhul, me tahame autosid, mis on puhtad ja mõistliku hinnaga, me tahame, et miinimumpalgaga saaks väärikalt elada me tahame loobuda, äh, vältida neljasaja tuhande enneaegse surma, ähm, enneaegset surma tänu saastunud õhule. meil on võimalusi ja tehnoloogiad oma Green Deal ellu viia täna, lubame seda teha, äh, teha seda südamega ja ei jäta kedagi maha. suur tänu ja komisjoni nimel annan nüüd sõna Dombrovskisele Uh, sets... head kolleegid, meie roheline kokkulepe on midagi, kus on välja toodud meie ambitsioonid selleks, et saaksime kahe tuhande viiekümnendaks aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks. meil on kohustused meie kodanike järgmiste põlvkondade ees ja meie kestliku Euroopa investeerimiskava, mille komisjon täna vastu võttis täidab ja näitab, kuidas me saame rahastada neid ambitsioone. ja selles kavas on koondatud erinevad algatused ja juba olemasolevad instrumendid. ettevõtted ja investorid, neile kõigile antakse teada, et me peame mõtlema roheliselt. sellel kaval on kolm sammast. esiteks rahastamine, plaaniga eh, tõstetakse vähemalt milja-, vähemalt triljon eurot järgmise aastakümne jooksul. kahekümne viie protsendiline eesmärk täidab sellest vähemalt poole ja me kasutame ka mõju, oma mõjuvõimu. kakssada seitsekümmend üheksa miljardit ava- ja erasektori vahendeid kogutakse ja meie oma rohelise ettevõ-, eh, rohelise kokkuleppega näitame siin teed. roheline eh, kokkulepe, selle kõigega saavutatakse eh, sada miljardit järgmise, järgmiseks MFF-iks, nagu juba öeldud. meie heitkogustega kauplemise kava käsitletakse seal kahekümne viielt viiekümnele protsendile eh, tahame eh, suurendada kliimainvesteeringuid